möödunud nädalasel kohtu, ülemkogul. hoolimata meie jõupingutustest ei suutnud eh, Euroopa Liidu Nõukogu seda teha. Eh, ja pean ütlema, et nende konkreetsete otsuste eh, langetamise edusammude puudumine on suur tagasilöök meie, meie, meie laienemispoliitikale. kuid see ei tähenda kindlasti mitte seda, et me lõpetame tegutsemise, vaid see tähendab seda, et on vaja veelgi rohkem jõupingutusi teha. oluline on rõhutada seda, et nõukogus puuduvad erinevad arvamused ehm, selles osas, mis puudutab Lääne-Balkani riikide Euroopa ehm, suunda. Euroopa soovib tugevdada oma tegevust Lääne-Balkani piirkonnas ja seda soovivad kõik liikmesriigid. selge on ka see, kõigi jaoks Euroopa Liidus, et äh, see piirkond on meie naabruses ning peame äh, tegema kõik selleks, et reformiprotsessid edasi läheksid. nõukogul, nõukogus toimus väga pikk arutelu sel teemal ning äh, lõpuks otsustasid riigijuhid laienemise küsimustes ähm, selle juurde tullakse tagasi enne Zagrebi Lääne-Balkani tippkohtumist kahe tuhande kahekümnendal aastal meie teeme oma tööd edasi, eesistujariik teeb kõik selleks, kõik, mida suudab, et, et meil oleks selged käegakatsutavad tulemused. ma tahaks veel kord rõhutada ka seda, kui oluline on see, et nii Albaania kui Põhja-Makedoonia teeks konkreetseid edusamme reformide läbiviimisel sest eh, reformid on vajalikud selleks, et Euroopa suunal edasi liiguda, aga eelkõige on tegemist eh, reformidega, mida soovivad eh, sel-, nende riikide elanikud. mõistlik on meenutada ka seda, et Euroopa väärtuste eest kinnipidamine on oluline kõigi riikide jaoks, kes soovivad Euroopale läheneda. tahaksin ka kiita Põhja äh, Makedooniat selle eest, eh, et nad langetasid julge otsuse riigi nime osas. tervitame ka poliitilist soovi edasi liikuda, seda on eh, näidanud üles ka Albaania ning olen veendunud selles, et varsti on aeg ka selleks, et eh, need jõupingutused ka oma tulemuse kaasa tooks. nüüd saab komisjoni nimel sõna härra Haan lugupeetud juhataja, daamid ja härrad. eelmisel neljapäeval Euroopa ülemkogule ei suutnud riigi valitsus juhida, äh, jõuda otsusele läbirääkimiste alustamiseks Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga. enamus liikmesriikidest olid läbirääkimiste alustamiseks valmis, kuid kahjuks ei olnud see nii kõigi liikmesriikidega. tahaksin siin kasutada võimalust Euroopa Parlamendis viibides äh, täita äh, minister Tupulaist äh, tema isikliku otsustavuse ja jõupingutuste ees leidmaks lahendusi juba paar päeva enne ülemkogu üldasjade nõukogus, nagu me teame, ei olnud see võimalik, kuid tahaksin Euroopa Parlamendi liikmete juuresolekul teid tänada kõigi teie jõupingutuste eest teie meeskonnaga. see, et eh, ei olnud kokkuleppele eh, saamine võimalik, oli äärmiselt pettumust tekitav. kordan seda, mida ütlesin Luksemburgis pärast esimest läbikukkumist. see eh, on halb hetk Euroopa Liidu jaoks, oleme nüüd ummikseisus ärgem unustagem, et üheksmeelselt ollakse nõus sellega, et Lääne-Balkani jaoks on vaja paljud julgeid otsuseid. kui eelmine nädal ei suutnud hakkama saada, peame mõtlema selle peale, kuidas vastata järgmistele küsimustele, millised on meie, äh, millised on meie ähm, äh, äh, jaoks olulised äh, sammud, millega saame tagant, äh, millega me saame toetada riike äh, oma nende reformide teel ja seda mitte sellepärast, et olla kenad naabrite vastu, vaid sellepärast, et me soovime Euroopa ühendamise protsessi lõpetada. ning see kõik on meie geostrateegilistes huvides. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad nüüd näitama ja Põhja-Makedoonia ning Albaania ei ole praeguse olukorra eest vastutavad. mõlemad riigid tegid seda, mida neilt paluti ja enamgi veel ning äh, meie riigid suures enamuses äh, on seda tunnistanud. suuri edusamme on juba tehtud. läbi on viidud kohtusüsteemi reform, võideldakse ka korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, eriti peab seda ütlema Põhja-Makedoonia osas. peale selle Põhja-Makedoonia nime kokkulepe on, oli suurepärane eeskuju, mille aluseks oli julgus ning otsustavus ning soov mineviku probleemidest üle saada parema tuleviku nimel ning see puudutab ka heanaabruslepet Põhja-Makedoonia ja Bulgaaria vahel. meie kohus praegu on toetada neid riike, kelle elanikud on väga pettunud. Neil on õigus olla pettunud, kuid nad ei tohi eh, eh, kaotada lootust, sest meie soov Põhja-Balkani riike toetada ei ole muutunud. tegemist on meie jaoks olulise strateegilise partneriga meie Eh, kes on meie jaoks väga oluline. sellepärast eh, peame me eh, ka ette valmistama kahe tuhande kahekümnenda aasta Zagrebi tippkohtumist. loodan, et siis saame me positiivse tulemuse, peame, toetame Põhja-Makedooniat ja Albaaniat igal võimalikul viisil ning teeme kõik selleks, et kodanike huvides jätkuvad Euroopa äh, suunalised reformid, et aidata neid äh, ette valmistada tulevikku Euroopa Liidus, peame toetama äh, nende riikide kodanikke ja ma saan täielikult aru, kui pettunud nad on ning tean, et on vaja suuremat toetust neile ning komisjoni poolt võin öelda, et teeme omalt poolt kõike selleks, et tulemusteni jõuda. aitäh! commissioner aitäh nüüd avame fraktsioonide nimel kõnelejate nimekirja härra kovatšev kõigepealt rahvapartei nimel e aitäh proua juhataja rahvapartei fraktsioon on väga pettunud nõukogu võimetuses alustada läbirääkimisi põhja-makedoonia ja albaaniaga meil on ühine arusaam et nõukogu otsus saadab väga halva geopoliitilise sõnumi mis läheb vastuollu Euroopa Liidu huvidega seal piirkonnas. me ei saa oodata, kuni Zagrebi tippkohtumiseni järgmisel aastal, me peaksime üritama selle vea parandada nii kiiresti kui võimalik. sellel blokaažil on kindlasti poliitilised tagajärjed mitte ainult nendes kahes riigis, vaid ka kogu piirkonnas. Euroopa Liit ei ole järjepidev oma sõnumites. Bulgaaria eesistuja pani laienemise teema tagasi Euroopa Liidu agendasse pärast äh, viiteist aastat pärast Thessaloniki tippkohtumist. meie kuus Lääne-Balkani partnerit on Euroopa riigid ja on meie kõigi huvides seda, neid integreerida täna, mitte homme teised geopoliitilised mängijad nagu Venemaa, Türgi, Saudi Araabia, Hiina kindlasti tahavad ära kasutada äh, seda võimalust, kui oluline Euroopa perspektiiv kaob. Euroopa peab selle regiooni kodanike usalduse tagasi võitma nii kiiresti kui võimalik ja me peame investeerima piisavalt vahendeid ja tõhusaid kommunikatsioonivahendeid, et võidelda propagandaga Euroopa Liidu vastu Lääne-Balkanis. jah, Äh, mõlemad riigid peavad väga palju veel ära tegema paljudes poliitilistes valdkondades, näiteks äh, äh, Skopje ja Sofia heanaaberlike suhete kokkulepe on ebapiisav, mõnikord tekib küsimus, miks ainult välissurve mõjul on riigid valmis loobuma aastakümnetest ajalooliste sündmuste võltsimisest ja valetamisest nende kohta. Euroopa integratsioon ei saa sõltuda ainult ühe inimese julgusest lahendada kõik pikaajalised probleemid ja kui opositsioon võimule tuleb, siis lammutatakse kõik. me tahaksime julgustada neid kolme riiki nõukogus oma blokaažist loobuma, et me saaksime alustada Euroopa Liidu liitumisläbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga, mis me teame nagunii jätkuvad päris tükk aega ja väga varsti peame me uuesti tagasi võitma noore põlvkonna usalduse Euroopa Liidu vastu, aitäh. üks hetk, palun, härra Kovatšev, kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega? üks hetk. jah, tavaliselt me ei võta sinise kaarti selliseid kaarte esimese kõnelejate vooru jooksul sellest traditsioonist kinni pidades keeldun teie sinisest kaardist ja nüüd me jätkame nimekirja järgmise kõnelejaga, kes on proua Piiri, kes saab sõna pooleteiseks minutiks sotsialistide demokraatide nimel. aitäh ja ka mina tervitan äh, härra Xafirit, Põhja-Makedoonia parlamendi spiikerit, kes on täna siin meiega kolleegid, ma soovin, et ma saaksin anda täna teistsuguse kõne. Põhja-Makedoonia, Albaania viimaste aastate jooksul teinud tugevat tööd selleks, et kõiki tingimusi täita ja rakendada raskeid, aga vajalikke reforme. mõlemad riigid hoidsid oma lubadustest kinni ja eh, nüüd on aeg Euroopa Liidul omalt poolt tegutseda, avada liitumisläbirääkimised. Põhja-Makedoonia on olnud kandidaat kokku neliteist aastat ja Euroopa Komisjon andis äh, liitumisläbirääkimisteks äh, rohelise tule viimase kümne aasta jooksul. kõige karmimad äh, läbirääkimised nime kohta saavut-, viisid ajaloolise kokkuleppeni ja see nõudis tõelist poliitilist julgust ja liidrirolli nii Põhja-Makedoonias kui Kree-, Kreekas, et lõpetada see kahekümne seitsme aastane vaidlus. ja kurb on küll öelda, aga täpselt seda Euroopa Liidu juhtidel ei olnud või võib-olla ei olnud seda just äh, Prantsuse presidendil. Macron ei näidanud sama juhi rolli ja samasugust poliitilist julgust üles. Euroopa Liidul oli võimalus äh, lõpuks ometi näidata ennast üles vastutusvõimelise ja poliitiliselt küpsena, aga me kukkusime aletsusväärselt läbi. see öö, äh, rikub Euroopa Liidu imidžit Lääne-Balkanil. Euroopa Liit tihtipeale tõstab häält küsimustes, kus me kahjuks midagi teha ei saa ülemkogu oli äh, vaiki ainukeses poliitilises valikus, kus me oleksime võinud midagi ära teha ja kahjuks küll Zagrebi tippkohtumine mais kaks tuhat kakskümmend on liiga vähe ja liiga hilja. aitäh. aitäh ja nüüd Renew Europe fraktsiooni nimel kaheks minutiks härra Kutjutšuk aitäh, proua juhataja, kallid kolleegid, hoolimata sellest, et liikmesriigid väga suurelt toetasid kolmandat korda äh, kuueteistkümne kuu jooksul ei suutnud nõukogu kokku leppida, kas avada läbi, liitumisläbirääkimised Põhja-Makedoonia Albaaniaga. see on väga oluline otsus, millel võivad olla ajaloolise vea tagajärjed. me ei suuda täita seda, mida me oleme korduvalt lubanud ja see eh, läbikukkumine liitumisläbirääkimistega edasiliikumisel saab ohtu Euroopa Liidu usaldusväärsuse piirkonnas ja pärast seda tagasilööki on Põhja-Makedoonia peaminister nõudnud kiireid valimisi. see on liigutus, mis võib viia kaasa selleni, et Euroopa Liit kaotab ühe oma suurima liitlase seal piirkonnas, seetõttu ma palun Euroopa juhte oma otsust üle vaatama nii kiiresti kui võimalik. Põhja-Makedoonia ja Albaania on jätkuvalt näidanud, et nad on osa Euroopa perekonnast, eriti just rändekriisi ajal ja nad on täitnud kõik tingimused, et alustada liitumisläbirääkimistega. Neid riiki peab hindama vastavalt nende oma tingimustele, vastavalt äh, objektiivsetele kriteeriumitele. mina tulin riigist, äh, kes pidi just veidi aega tagasi tõelised liitumisläbirääkimised läbi käima, siis ma tean, et see protsess on bürokraatlik ja see sõltub äh, õigussätetest, aga mõnikord juhivad seda ka poliitilised tundmused kui me tahame üle vaadata hetke läbi liitumisläbirääkimiste formaadi, siis seda peab tegema enne maid kaks tuhat kakskümmend, kui leiab aset Euroopa Liidu Lääne-Balkani tippkohtumine Zagrebis, sest et vastasel juhul äh, on oht, et regioonis kaotatakse Euroopa unistus ja Lääne-Balkan muutub Euroopa halliks tsooniks. aitäh ja nüüd roheliste nimel kaheks minutiks härra Pütikohver proua president, üks kuulus prantslane kunagi öö, äh, ütles ühe poliitilise otsustusviisi üle, et see on hullem kui kuritegu, see on viga. ülemkogu otsus seoses Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga mitte alustada liitumisläbirääkimisi on tõesti ajaloolise mõõtmega viga ma tänan Donald Tuski, Jean-Claude Junckerit, volinik Haani, proua Tuppurainenit ja kõiki teisi auväärseid kolleege, kes on selgesõnaliselt väljendanud kriitikat selle suhtes. aga vaatamata äh, kogu sellele kriitikale, äh, vaatamata äh, pettumusele, strateegilisele lühinägelikkusele ja Põhja-Makedoonia ja Al-, Albaania on jäetud ilma lootusest. ma tahaksin siinkohal mitte rohkem kritiseerida ja vaadata tulevikku, pöörduksin president Macroni poole. härra president, te olete selles küsimuses äärmiselt isoleeritud, aga Euroopa Parlament on valmis aitama ehitada teile silda. kui te loete meie resolutsiooni, siis te näete, et me oleme valmis teie poolt soovitud liitumisprotsessi reformile kaasa aitama. tehkem seda, aga palun äh, korrigeerigem kiiresti see viga, äh, mis äh, jättis Põhja-Makedoonia ja Albaania teisele poole ust lihtsalt selle tõttu, et meil endal on tuba koristamata hetkel aitäh! demokraatia identiteedi nimel pannud risku. tänan, president. E-, Euroopa huvides on tugevdada Lääne-Balkani riikidega oma suhteid, kuid me kõik teame, kui sügavad armid on, e-, ilutsevad selles piirkonnas Hiina ja Venemaa mõju on tugev, seal toimetavad ehm, suured ehm, kuriteolised ehm, organisatsioonid, oligarhidel tegevust ei peatata ning väga paljudel on Türgi pass, väga palju on islamiusulisi. kõik see näitab päevselgelt, et äh, liitumise äh, protsess tooks kaasa sügava kriisi. võib-olla äh, voliniku huvides on hea kaubanduspoliitika Euroopas, äh, sest juba ma ei tea, kui kaua oleks vaja toimivat välispoliitikat. üritame seekord mitte petta Euroopa kodanikke ja mõtleme eelkõige nende peale. Now on behalf of the European Conservatives and Reformers. ECR-i nimel äh, poolteist minutit proua Fortüga. Thank you, president. aitäh, juhataja, viis aastat äh, tagasi härra Junckeri avalduses Euroopa Liidu laienemise kohta selle see tõi kaasa tõelise kriisi meie juhet suhetes äh, Lääne-Balkaniga. härra volinik, te teate väga hästi, kui suuri pingutusi on vaja teilt isiklikult, personalilt, meilt, äh, poliitilistelt äh, juhtidelt Euroopa liikmesriikides selleks, et tagasi pöörata see negatiivne protsess. mõlemad riigid, nii Albaania kui Põhja-Makedoonia on ära teeninud läbirääkimised, nad täidavad täielikult kõik kriteeriumid pärast äh, aastaid ja aastaid ootamist ja nüüd äh, uue ametiaja kohe alguses selline löök nõukogult. Äh, ma saan aru, et needsamad riigid presi-, Prantsuse president Macron, keda toetavad Holland ja Taani, ilmselt tekitavad uue kriisi meie suhetes äh, Lääne-Balkani riikidega. see kriis võib osutuda tõeliselt ohtlikuks, seega see otsus tuleks ümber vaadata nii kiiresti kui võimalik. aitäh ja nüüd äh, Gue Engel, poolteist minutit, härra Kuluglu. aitäh Lääne-Balkani piirkond on kõige haavatavam koht Euroopas. seal mit, ei olnud juhuslik, et just seal äh, leidis aset esimene sõda pärast teist maailmasõda Euroopas ehk siis Jugoslaavia sõda ja me, ja me peame kaitsma meie Euroopa terviklikkust. hiljuti on Põhja-Makedoonia teinud sellise ajaloolise sammu koos Kreeka valitsusega, nad äh, Äh, saavutasid ajaloolise kokkuleppe, võideldes populismi ja natsionalismi vastu. ja selle asemel, et me äh, seda tunnustame, härra, et me härra Zajevile, härra peaministrile ulatame käe, heidame ta poliitilisse segadusse. Põhja-Makedoonia inimesed on frustreeritud ja miks me seda teeme, sest et äh, selle asemel, et eksportida Euroopa ideid demokraatlikkust ja solidaarsust, E, ekspordime me sinna oma sisepoliitilised probleemid hoopis ja oma konfliktid. ja e, see on sõnum, mida me peaksime saatma härra Toomasel, ta peab, oleks pidanud olema siin, et kuulata peaaegu kõiki e, fraktsioone. ja teiseks, me peame lõpetama selliste kitsaste poliitiliste mängude mängimise väikeste riikidega. Nad on väiksed riigid ja vajavad meie abi Nad on väiksed riigid, aga nad on väga korralikud riigid. aitäh, järgmine kõneleja, härra Castaldo. aga ma ei ole kindel, kas ta on kojas, nii et äh, annan sõna järgmiseks proua Tsovkole pooleteiseks minutiks. aitäh, proua juhataja. fakt on see, et antud institutsioon alustas äh, Lääne Balkani strateegia väga tugevalt toetas ja edendas äh, meetmete koordineerimist Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga aki paikapanemiseks. mina olen väga pettunud, seda on ka minu fraktsioon, oleme väga pettunud eelmise nädala järeldustes pärast seda, kui Põhja-Makedoonia ja Albaania on teinud tugevat tööd selleks, et saavutada ajaloolisi kompromisse, täitsid kõik kriteeriumid selleks, et liitumisläbirääkimised avataks loodame me kõik, et nende pingutused äh, saavad tänu positiivsete signaalide näol, aga vastupidi, need äh, riigid said nagu kõrvakiilu, Põhja-Makedoonia ja Albaania pidid harmoneerimise käigus tihtipeale äh, loobuma äh, teiste osapoolte atraktiivsetest lubadustest, see saadab sõnumi kogu piirkonnale ja annab ruumi teistele tegijatele, kes saavad äh, siseneda sinna, kus Euroopa Liit on ruumi tühjaks jätnud. see otsus on strateegiline viga, sellel on negatiivne mõju Euroopa Liidu usaldusväärsusele ja see õõnestab Euroopa Parlamendi pingutusi. soovime tänada volinik Haani tema pingutuste eest, aga kahjuks oleme me siin visiooni puudumise tunnistajaks teatud Euroopa Ülemkogu liikmete poolt selleks, et eh, rahu ülesehitamise protsess lõpule viia, protsessi alustasid äh, nende eelkäijad, kaasa arvatud äh, lahkunud president Jacques Chirac, ma tundsin teda isiklikult, ta oli väga auväärne mees. Horvaatia eesistuja peab mängima võtmerolli ja näitama, et Euroopa Liidule, et kaalul on siin Euroopa Liidu tuleviku rahu ja stabiilsus. aega on täna õhtul vähe ja me tõesti peame üritama kõneajast kinni pidada. aitäh, järgmiseks kõnelejaks pooleteiseks minutiks on härra Pitsula. aitäh, proua juhataja sa sjevernom makedonijom i albanijom je povijesna greška europske unije see, et Põhja-Makedoonia Albaaniaga läbirääkimisi ei peeta, on ajalooline viga Euroopa Liidu poolt. jällegi on progress saanud ploki poliitilistel põhjustel väikeses hulgas liikmesriikides, eriti just nendes, kes paradoksaalsel kombel ütlevad, et nad tahavad Euroopat uuendada. Põhja-Makedoonia Albaania on täitnud kõik tingimused, mille me neile seadsime ja hämmastav on, kuidas Euroopa Liidu, Euroopa Liit ei saa aru Põhja-Makedoonia poliitilisest julgusest, nad on saanud lahti kõikidest probleemidest oma naabritega ja, ja see, ja lisaks sellele, mis on tehtud äh, Albaanias äh, kohtuvõimu reformiga, iga venitusega muutub protsess pikemaks ja keerukamaks senini on reformid ja liitumine olnud paralleelsed protsessid Euroopa Liidus. me ei pea taastama Euroopa Liidus konsensust, meil on vaja selget visiooni, mis tõlgendub ka tegevuseks, enne kui on liiga hilja, sest on palju teisi huvitatud osapooli, kes tahavad oma mõju selles piirkonnas levitada ja see ei ole vastavuses meie väärtustega. Euroopa Liitu on võimalik uuendada ta võib muutuda usaldusväärseks globaalsel tasandil ainult siis, kui ta on eeskujuks kõigepealt oma lähinaabruskonnas ja siis ka mujal, aitäh. aitäh, üks minut, härra Sejourne. suur aitäh, ma räägin lühidalt. mina toetan Euroopa Liidu laienemist, ma loomulikult toetan seda, et need riigid saaks Euroopas ka ühineda, aga kuidas on võimalik kaks tooli juurde panna nõukogule kui me oleme täiesti blokeeritud institutsionaalsel tasandil, ma usun Euroopa Parlamendi ja usun ka seda, et Euroopa institutsioonid ei ole igavesed ja neid tuleb kaitsta. ning varem või hiljem tuleb mõelda selle peale, kui tõhus on Euroopa poliitika ja kui tõhusad on nõukogu otsused, enne kui me hakkame rääkima uutest laienemistest, kui oleme Euroopa-meelsed, mina olen e, ja, ja olen selle üle ka uhke, arvan, et võiks enda käest ka küsida, kuidas on võimalik äh, otsuse langetusprotsessi reformida nõukogus enne seda, kui me veel kaks otsustajat laua taha tõstame. minu meelest äh, on see otsus pragmaatiline ning säilitab ka meie institutsioone, peab mõtlema Euroopa kolmekümne aasta pärast. mina usun Euroopasse ja ma ei taha, et eurooplased muutuksid euroskeptikuks, sellepärast et nad ei usu meie poliitikasse. järgmisena saab sõna äh, proua Strik. It's promise, sorry <laughs> the european council was supposed to keep its promise to north, north macedonia and albania and thereby strengthen stability and. pidime tugevdama stabiilsust ja rahu Balkani regioonis, aga nüüd on vastupidi otsus läbirääkimiste alustamiseks peaks põhinema objektiivsetel kriteeriumidel ja komisjon ütles selgelt, et need kriteeriumid on täidetud. Prantsusmaa aga on käitunud äh, ebausaldusväärselt, me muudame äh, reegleid mängu keskel ja Põhja-Makedoonia ja Albaania inimesed, kes on nii äh, tugevalt reforme läbi viinud, on jäetud nüüd kõrvale. see ohustab stabiilsust kogu piirkonnas, ülemkogu või siis Macroni sõnum on, et äh, me ei tahagi, et te kriteeriume täidaksite, vaatamata teie pingutustele. aga jätkakem omalt poolt siiski nende julgustamist ja tuletage meelde, et Euroopa Liidu institutsioonid ja enamik liikmesriike soovivad laienemist. nõukogu peaks ka seda näitama ja see tagasilükkamine tuleb üle vaadata niipea kui võimalik. suur tänu ja nüüd äh, proua Bild, üks minut. suur aitäh, proua president. mida me ei teeks nende riigide heaks, kus keskmine palk on umbes nelisada eurot. see äh, on ainus põhjendus, äh, miks komisjon tahab laieneda Albaaniasse ja Põhja-Makedoonias, sellega va-, va-, varjatakse paljusid vigu, näiteks Albaanias on radikaalsed islamid, et tegemist on islamisulise riigiga ning seal on väga palju džihadis namazga mošee, mida rahastab Türgi, mis peaks saama suurimaks Balkani riikides, näitab, kui tugev on seal Erdogan peale selle toimub seal, ähm, on seal palju kuritegelikke organisatsioone, seal on palju äh, korruptsiooni, nagu ka Põhja-Makedoonias, mis olevat Euroopa-meelne. Äh, mida sealsed elanikud tahavad? Äh, Makedoonias Prespa lepingu küsitlustes osalemine on äärmiselt nõrk ning ma arvan, et laienemine peab nüüd lõppema ning äh, skandaalselt äh, äh, raisatud eurod eel laienemisele tuleks paremini kasutada. aitäh, kolleegid, enne kui läheme järgmise kõneleja juurde, tahaksin tervitada külalisi, kes meil on täiskogul, meil on Põhja-Makedoonia parlamendi spiiker härra Talat Šaferi ja meil on hea meel teda tervitada diplomaatilisel galeril täna õhtul meie saalis. Te olete vägagi teretulnud sellel arutelul, mis puudutab läbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga. tõesti, on suur au tervitada teid meie arutelul ja loodetavasti on teil viljakad kohtumised Euroopa Parlamendis. ja nüüd, kolleegid, läheme järgmise sõnavõtja juurde. Äh, härra Tomaševski, üks minut okei okay,, I don't think the paistab, et kõnelejat ei ole siin saalis. siis järgmiseks poolteist minutit. üks hetk, kõnelejate nimekirjas on muudatused, ma pean korraks järele vaatama. härra Castaldo, teil on sõna. suur aitäh, kallid kolleegid nõukogu otsus mitte otsustada ja lükata jällegi edasi Albaania ja Põhja-Makedoonia läbirääkimiste alustamine on ajalooline viga. see tähendab seda, et komisjoni nõudmised ja parlamendi soovitused eh, on nende jaoks väärtusetud, nende, neil, see on piinlik olukord meie partnerite jaoks. Albaania, eriti Põhja-Makedoonia on teinud väga palju äh, ohverdusi, et praegusesse eh, punkti jõuda. Eh, nad sõlmisid ajaloolise lepingu Kreekaga, mis tundus olevat võimatu. meie usaldusväärsus on siin mängus, tegemist on eh, riigidega, mida oleks pidanud individuaalselt hindama, sõltumata nende poolsete praegusel hetkel sõltumata nende jõupingutustest on nad kõrvale lükata, sellal kui Erdogan visiteerib Serbiat, eh, on Makedoonia jällegi Eh, poliitilises kriisis. ma tervitan siin ka eh, Makedoonia esindajat, te olete osa Euroopa peres ning see protsessi ei saa peatada ka mitte nõukogu rumaluste pärast. aitäh, nüüd härra Piltšek. suur tänu, proua president. eelmise nädala ülemkogu otsus tõesti raputas ühe meie kõige edukama poliitika alustalasid. pikaajalisest konsensusest on nüüd saanud äh, avatud geopoliitiline probleem. Serbia raportöörina ma võin öelda, et läbirääkimiste mitteavamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga on meie äh, suurim poliitiline läbikukkumine äh, laienemisega seoses on meie ühistes strateegilistes Euroopa huvides pakkuda seda perspektiivi nendele riikidele. Prantsusmaa, Hollandi, Taani äh, vaatenurgast, kui me tahame tugevamat Euroopa Liitu rahvusvaheliselt, siis meil on tarvis oma lähinaabruses ka tugevat häält äh,. Äh, Põhja-Makedoonia isegi on muutnud oma nime, et saada Euroopa Liidu liikmeks. laienemine on kaasa toonud eh, liitumise, ühtsuse aga, ja julgeoleku Euroopas, aga see ei ole tagatud, eriti kui me vaatame Türgi ja Venemaa tegevust meie naabruses. tarvis on edukat, stabiilset, vastupidavat, demokraatlikku, euroopalikumat Lääne-Balkanit nii et me peame toetama neid teel Euroopa Liitu, see oleks ka meie edusamm. läbikukkumine ei ole võimalus, mida me saame endale lubada. aitäh. üks minut, äh, proua Santos. aitäh, ma pean tunnistama, et olen hetkel äärmiselt pettunud ja tean, et seda pettumust jagavad ka Albaania ja Põhja-Makedoonia inimesed. kui nad näevad, et nende püüdlus et Euroopa Liiduga liitumiseks on blokeeritud ja mõlemad riigid on täitnud kriteeriumid liitumisläbirääkimiste alustamiseks ja on ellu viinud reformid, mida me oleme nendelt soovinud ülemkogu aga lasi end võtta president Macronil pantvangi ja seeläbi oleme me jätnud äh, lünga teistele suurtele tegijatele Lääne-Balkanil koht sisse võtta. Euroopa Liit on kaotamas täielikult oma reputatsiooni. ülemkogu on küll läbi kukkunud, aga parlamendis me võitleme endiselt selle eest, et me oma lubadustest kinni peaksime. üks minut äh,, härra Kruusel. suur aitäh ka mina pean kahetsusväärseks ülemkogu otsust mitte alustada Albaania ja Põhja-Makedooniaga liitumisläbirääkimisi ja äh, on kahetsusväärne, et ei äh, arvestatud nende järeleandmistega, mida Põhja-Makedoonia on pidanud sellel teel tegema. jah, et me peame ellu viima institutsionaalse reformi. Eh, aga see ei tohiks olla takistuseks, kui meil on poliitiline tahe. me oleme praegu saatnud sõnumi, et Euroopa Liit ei suuda toetada riike, kes on võtnud tee Euroopa suunas. see on väga ohtlik äh, ajastul, kus meie lähiümbruses on palju geopoliitilisi mänge, eriti Lääne-Balkanil. kasvamas on populism ja natsionalism, äh, Põhja-Makedoonia pakub meile võimalust, kus äh, Euroopa Liit saab saata lootuse kiire sellesse piirkonda. riigid, kes on äh, tagasi lükanud populismi ja natsionalismi, neile peab näitama, et neile on avatud tee Euroopasse. paluksin kõikidel oma kõneajast kinni pidada, ma tõesti rangelt katkestan teid, sest me oleme tõesti ajast väga maha jäänud. aitäh. üks minut, äh, härra Berg, palun. härra president, äh, Euroopa Liidu riigid on praegu suure väljakutse ees, meie ees on Brexit. Äh, miks me äh, peaksime ütlema ei Põhja-Makedooniale ja Albaaniale? Äh, mõlemas riigis on madalad palgad, neil on nõrgad institutsioonid. viimases küsitluses öeldi et, et kuuskümmend protsenti Albaania kodanikest soovib lahkuda Äh, riigist. ja see võib kaasa tuua veel sisserände probleemi meie jaoks. ja äh, Põhja-Makedoonia pidas referendumi nime, riigi nime äh, muutmiseks, aga mitte kõik, mis on toimunud, ei ole pragmaatiline, me peaksime vaatama, mida me saaksime pragmaatiliselt ise Eh, teha ja eh, võimaldama tasakaalustatumat lähenemist nendele riikidele, aitäh. härra Bržontsa, üks minut. suur aitäh. daamid ja härrad Euroopa Liidu autoriteet on kannatanud pärast viimast eh, otsust. Prantsusmaa huvid äh, on olulisemad kui kogu ülejäänud Euroopa Liidu huvid. Põhja-Makedoonia on täitnud kõiki kriteeriume ja seetõttu ma usun, et Euroopa Liit on ennast selle otsusega kompromiteerinud. ja see ei ole ka tervikuna hea Euroopa Liidu jaoks ja ei ole kasulik ka kogu selle regiooni jaoks. Põhja-Makedoonia äh, jaoks on avatud tee NATO-sse. Nad on teinud palju selleks, et pääseda ka äh, Euroopasse. Äh, proua von der Leyen, Leyen oli ka Euroopa Liidu laienemise poolt, aga härra Macron on äh, selle vastu. härra Nikolau Alavanos, poolteist minutit. Balkani riigid on pidanud tegema suuri ohvreid on toimunud piiride muutmised, kokkulepped, nad on läbi elanud äh, sõjalisi äh, perioode imperialismi. ja praegu me mängime vaid suurte monopolide kätesse Põhja Makedoonia ja Albaania liitumisele öeldi praegu ei, sest Prantsusmaa ja mõned teised riigid olid vastu. see aga tähendab äh, ka majanduslikke probleeme ähm, ka Euroopa Liiduga, NATO riikidega ja teiste jõududega selles piirkonnas. ja Prespa kokkulepe, mille Makedoonia sõlmis, oli ka eesmärgiga, et ta saaks asuda liitumise teele. ja väljaspool Euroopa Liitu samas jääks nendele riikidele alles otsustusõigus ei ole mõtet korrata üle seda, mis puudutab Euroopa Liidu laienemispoliitikat, Euroopa Liit on laienemise liit, kui palju on tehtud ja kui palju valulisi reforme on rakendatud ja kui reedetuna ennast praegu tunnevad, meie poolt reedetuna, see, mida me peame praegu arutama, on väga lihtne, mida me peame omalt poolt muutma, Euroopa Liidu poolt, selleks, et kogu laienemise protsess ei satuks pantvangi ühele, ühe liikmesriigi kätte. aga enne, kui hakkame laienemist reformima, peame paluma ka blokeerivatel liikmesriikidel tulla siia ja selgida täpselt, mis oli nende argument hääletamaks vastu et nad saaksid korrata neid argumente ka Euroopa Parlamendi ees. võib-olla me siis leiame tee, kuidas aidata neid liikmesriike ületada oma vastupanu. nii et äh, me peame vaatama, kuidas mitte aidata Põhja-Makedooniat ja Albaaniat, nemad väärivad seda, aga vaatama ka, kuidas aidata näiteks Prantsusmaad, sest see ei ole mitte ainult Prantsusmaa viga, vaid ka meie kõigi. Mr Schieder, one minute härra Schieder, üks minut. aitäh. nagu laenumisvolinik Haan on öelnud, ülemkogu otsus oli raske viga ja vastutus selle vea eest ähm, on ähm, Prantsusmaa presidendil, aga probleem on selles, et äh, selle vea tagajärgi peame meie kõik ühiselt Euroopas kandma ja on oluline rõhutada, et Albaania ja Makedoonia on läbi viinud väga olulised reformid ja Põhja-Makedoonia isegi äh, lahendas nime äh, vaidluse selle eesmärgi poole püüeldes. Äh, nii et see viga tuleb heastada, aga parlamendina peaksime kasutama ka igat võimalust delegatsioonidega kahepoolsetes kohtumistes, protsessis äh, Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga veelgi suhteid äh, tihendada, näidata neile, et me kõik peame seda eksituseks ja me üritame seda heastada. härra Paet, üks minut, palun. aitäh ülemkogu peab tegema uue ja strateegilise otsuse, sest et tegemist oli veaga mitte avada liitumisläbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga. Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv on olnud äh, suunav jõud nende muudatuste taga, mida me oleme nendes riikides näinud. Põhja-Makedooniale anti mulje, et nimeküsimuse lahendamise annab talle võimaluse liikuda edasi ja liikuda lähemale Euroopa Liidule kuigi lõppkokkuvõttes riigid peaksid jätkama siseriiklikke reforme sellepärast, et nad, see, need on iseenesest vajalikud, siis ei saa ignoreerida asjaolu, et tulevikuperspektiiv liituda Euroopa Liiduga on nende reformide jaoks olnud samuti suunav jõud. ma arvan, et Euroopa Liit peaks vähemalt avama läbi, liitumisläbirääkimised mõlema riigiga, et nad jätkaksid oma siseriiklike reformidega, et nad oleksid rohkem ühel joonel Euroopa Liidu ja nende poliitikatega ja et meil oleks usaldusväärsed partnerid erinevates globaalsetes küsimustes. see, et me ei suuda avada liitumisläbirääkimisi, see võib kahjuks panustada ka sellesse võimalusse, et äh, teised välismõjud hakkavad tulema mõjule Lääne-Balkani piirkonnas. Äh, raske on näha, kuidas Euroopa Liit peaks olema edukas globaalsemal areenil, kui ta ei suuda olla edukas oma lähinaabruskonnas, aitäh. aitäh, proua Huhtasaari, palun üks minut arvoisa puhemies austatud juhataja, Euroopa kandidaadi staatuse peaks andma ainult sellistele riikidele, millel on realistlik võimalus ka Euroopa Liiduga liituda. Albaania ja Põhja-Makedoonia on mõlemad äh, kuritegevusest äh, läbistatud riigid, kus on probleeme korruptsiooni ja õigusriigiga. Euroopa Liidul on olnud piisavalt probleeme Rumeenia ja Bulgaaria Euroopa Liitu sulandamisega, nemad ei olnud ju valmis Euroopa Liiduga liituma aastal kaks tuhat seitse. me ei peaks andma asjatuid lootusi riikidele, kes tegelikult ei täida kriteeriume, et olla Euroopa Liidu liikmekandidaadid. Euroopa Liit ei peaks laiendama muudkui oma piire, kui meie omaenda koda ei ole korras härra Laagos, poolteist minutit. tarvis on suurt poliitilist ähm, julgust äh, ka Põhja-Makedoonia poolt Äh, nime vahetamisel ja ligi kaheksakümmend protsenti inimestest tegelikult ei soovinud äh, seda kokkulepet. tollane valitsus ja praegune valitsus aga soovisid seda ja Lääne-Balkani rahvas ei tohiks endale ette kujutelma valmistada, ei ole mingit Makedooniat väljaspool Kreekat, ükskõik kuidas seda nimetatakse. ja siin marmortahvlil minu riigis on kiri Eh, kus on kirjas, et Makedoonia kuulub Kreekale. ma olen kreeklane, oskan seda lugeda, see on juba kahe tuhande aasta vanune marmortahvel, võib-olla teised ei oska seda lugeda, aga Makedoonia on puhtalt Kreekale kuuluv. härra Spiraki, palun, proua. ma tahaks öelda, et äh, Lääne-Balkani Euroopa perspektiiv peab jääma avatuks ning äh, see on stabiilsuse küsimus, see äh, on ka võimalus toetada riiki demokraatia teel, see on väga oluline nende kahe riigi jaoks, riigi jaoks. Nad peavad, et peavad mõistma loomulikult, et Alban albaanlased eriti, et nad peavad vähemusi kaitsma, väga palju on vähemuste õiguste rikkumist Põhja-Makedoonia osas, aga äh, äh, ning äh, see, mis puudutab Prespa lepingut, siis see aitas äh, äh, edasi arendada läbirääkimiste küsimust. loomulikult äh, nime küsimus tuli lahendada ja see aitas äh, ka edasi minna. ja järgmisena saab sõna kolleeg äh, Stanishev, aitäh, juhataja. möödunud nädalane nõukogu otsus saadab täielikult eksliku sõnumi Lääne Balkani rahvastele, mitte ainult Albaaniale ja Põhja-Makedooniale ning kõige valem on see, et Euroopa Liitu ei saa usaldada. ükskõik kui palju ohvreid sa tood, võidakse sind reeta, isegi mitte tõsistel põhjustel, vaid lihtsalt selleks, et ühes riigis parandada küsitluste tulemusi. Euroopa Liidu mõju globaalselt ja regionaalselt kannatab. seni, kuni meie ootame eh, suurepäraseid Euroopa reforme, mida härra Macron eh, meile surjanuliselt lubas, kasutavad eh, teised ära olukorda, segadust selles piirkonnas, me ei uuenda Euroopat, kui me Euroopa paneme pantvangi natsionalistlikel põhjustel. peame parandama möödunud nädalast viga juba homsest päevast alates. järgmisena saab sõna kolleeg Šimetška. suur aitäh. ma pean ütlema, ma olen nõus voliniku ja kolleegidega, eh, peab ütlema, et eh, nõukogu tegi suure strateegilise vea ning probleem on nüüd selles, et Euroopa Liidu usaldusväärsus äh, kannatab. lubasime olla reeglipõhise rahvusvahelise korra suurimad äh, toetajad, aga samas äh, nüüd oleme tekitanud kahtlusi omaenda reeglite kohta, mis takistab nüüd laienemisprotsessi, laienemise aluseks on konkreetsed selged kriteeriumid ja võime muidugi arutada seda, kuidas seda parandada, kuid me ei saa lihtsalt, lihtsalt poliitiliste kapriiside tõttu tingimusi muutma hakata. ma olen nõus mõningate muredega äh, õigusriigi küsimustes, võttes arvesse, mis on toimunud Ungaris, kuid see ei äh, äh, ole, pea olema põhjus laienemist takistada, see peaks tähendama, et tugevdame reegleid Euroopa Liidu siseselt, aitäh! kes on, saab sõna kolleeg Bardella. aitäh. räägime täna võimalusest, et äh, Albaania võiks ühineda Euroopa Liitu, miks peaksime seda te-, äh, ma, kui tegelikult see riik äh, juba on salaja Euroopa Liidus, seal on, eh, Prantsusmaal on palju sellest riigist pärit eh, maffialiikmeid ning eh, muid kurjategijaid. ning kui me nad meie pere vastu võtaksime, siis muudaks selle anarhia veelgi hullemaks. muuhulgas Euroopa rahvad väljendavad soovi oma identiteeti ja eluviisi kaitsta, miks peaks vastu võtma riike, mis äh, on teistsuguste traditsioonidega Türgi mõju all. kuulake Euroopa rahva soovi, mida väljendati viimastel äh, valimistel, meil on vaja selgeid piire äh, pankade mõjule, kolmandate riikide mõjule ning lõpetule, lõputule, lõputule laienemisele ning eurooplased jäävad vaesemaks, samas kui rikkad muutuvad aina rikkamaks sinise kaardi küsimus äh, härra Valter, kas te olete nõus sellele vastama? palun esitage küsimus. suur aitäh teile. ma ei küsi oma kolleegi käest, käest, millal ta viimati külastas näiteks Škoobiat, ma küsin midagi muud. me räägime absurdsest olukorras. mõned riigid, mis pole Euroopa Liidu liikmesriigid, soovivad Euroopa Liiduga liituda ja need, kes on Euroopa Liidus, soovivad lahkuma, peame selle segaduse lõpetama ja kui te midagi lubate, siis eh, eh, siis eeldatakse, et need lubadused täidetakse, sest järgmine kord enam ei usaldata. ma olen täiesti veendunud, et praegu on tegemist ajaloolise veaga ja ma olen täiesti veendunud selles, et me seame ohtu rahu ja mu küsimus teile on, millist, millised võimalused neil inimestel veel on võrreldes meiega, kes me oleme Euroopa Liidu liikmed? aitäh, härra juhataja, kallis kolleeg, mina Äh, mind valiti siia Prantsusmaalt prantslaste huvide kaitsmiseks, seega mina muretsen eelkõige prantslaste pärast, teie tunnet, tundute eh, kaitsta, tunnete kaitsvat teiste huvisid, eurooplased eh, avaldasid oma arvamust Äh, valimiskastide juures ja nad soovivad, et nende identiteeti ja suveräänsust kaitstakse, demokraatiat kaitstakse, see lõputu laienemine tähendab aga ebalojaalset konkurentsi kõigile Euroopa riitudele, liigu liitudele. One minute and a half, Mr. poolteist minutit, härra Radatšovski v čase keď som sa prihlásil do tohto jednominútového vystúpenia mm, ma Äh, kui ma äh, ühe minuti kõnet pidasin, siis ma ei arvanud, et Euroopa Liit annab sellise kõrvakiilu neile kahele riigile. Äh, olukord on tekitatud nii-öelda suurte poolt, kes soovivad kõigi eest otsustada. kõigepealt me sundisime Albaaniat ühinema NATO-ga, et Ameerika poisid saaks äh, sõjamänge mängima, siis sundisime Makedooniat tema riigi nime muutma. ilmselt nüüd me siis sunnime eh, eh makedoonlasi eh, oma katused lamedaks muuta, et Ameerika helikopterid saaks seal eh, maanduma ja siis alustame läbirääkimisi. kallid Euroopa sõbrad, teie jaoks ei ole mingi probleem vastu võtta afganistanlasi või liibüalasi, aga teil on hirmus raske vastu võtta Äh, Makedoonia kahemiljonilist risti usulist rahvast. Te lihtsalt põlgate äh, slaavlasi ja kristlasi, võib-olla ka äh, slaavi reeturitele meie ridades, et mõned teie seast on muutunud idiootideks, kas ja, ja eelistavad Euroopa lippu oma koduriigi lipule. härra Ressler, üks minut, palun poštovani predsjedavajući politika proširenja jedna. lugupeetud kolleegid laienemispoliitika on üks kõige edukamaid euroopa liidu poliitikaid see on ühendanud euroopa toonud stabiilsuse ja arengu palju suurele euroopa osale sellega seoses ei ole aktsepteeritav eh, kui me blokeerime läbirääkimised alguse eelkõige sellepärast et E, e, et komisjon esitas positiivse soovituse, mis e, tugines objektiivsetele indikaatoritele. Need riigid, mis soovivad liikmesriigiks astuda, neid peab, peavad aluseks võtma nende tulemused, mitte sõltuvalt sellest, milline on poliitiline kliima mingites liikmesriikides, isegi kui tegemist on suurte liikmesriikidega. tegemist on strateegilise ajaloolise vea Aafrika ning see tugevdab teisi globaalseid tegutsejaid selles piirkonnas ning see vastutustundetus paneb küsimärgi alla ka Euroopa Liidu usaldusväärsuse. sellega seoses maikuine Zagrebi tippkohtumine on võimalus keskenduda sellele piirkonnale ning sa-, panna paika selge ajakava. järgmisena saab sõna proua Fajun üheks minutiks. lugupeetud kolleegid Lääne-Balkani noored kaotavad lootuse, nad ei usalda meid, nad ei usu meisse ja neil on täielik õigus. tahaksin meenutada Prantsuse eh, presidendi sõnu möödunud sügisel, ta ütles, eh, et Põhja-Makedoonia eh, Ehm, ehm, referendumieelselt ütles, nad loodavad, me loodame teie peale ja nüüd ta tekitab ebastabiilsust selles piirkonnas. Ehm, tema vastutab äh, ka ootamatute valimiste eest Põhja-Makedoonias, me kuuleme siin ainult tühje lubadusi, kui räägime laienemisest ning see on nagu nuga selga äh, Lääne-Balkani riikide kodanikele, kümme aastat on möödas sellest äh,, kui Põhja-Makedoonia, kui Euroopa Komisjon lubas esimest korda, et sellest riigist saab Euroopa Liidu liige ning mul on väga piinlik sellepärast, et ma pean vabandama kõigile Lääne-Balkani kodanike ees, et, et see nii ei ole läinud. peame olema vastutustundlikud ning peame mõtlema selle peale, kuidas me eh, eh, tegutseme homme Eh, ja mida me homme peame tegema järgmise eh, ja nüüd on, eh, soovitakse teile esitada küsimus, palun pool minutit. sa velikom većinom govora zastupnice Fajon, međutim ono što ju želim pitati. ma olen nõus põhimõtteliselt enamusega, mida proua Fajon ütles, aga tahaksin küsida, miks ta ei ole üles näidanud samasugust usaldust ja toetanud Schengeniga liitumist pärast seda, kui komisjon andis oma rohelise tule